ei ole, seega on protokoll kinnitatud. enne kui läheme esimese päevakorrapunkti juurde, äh, tahaksin teatada, et meil on külaliste rõdul ametlik delegatsioon Lõuna-Aafrika Vabariigi parlamendist külalised osalevad neljateistkümnenda parlamentidevahelise delegatsiooni kohtumisel. tervitan Juan-Marie-Louis Vapsi, kes on delegatsiooni äh, esimees, temaga on kaasas Tulas Taksi kes on Rahvusvaheliste Suhete Komisjoni esimees, nüüd on veel teisi liikmeid Euroopa Parlament, Lõuna-Aafrika Vabariigi Parlamendis, nagu teate, me jagame erinevaid äh, põhimõtteid, Lõuna-Aafrika Vabariik ei ole mitte ainult äh, regionaalselt väga oluline riik, ta on ülemaailmselt järjest olulisemaks muutuv riik, ta on partner, mis aitab meil hakkama saada väljakutsetega, mis on seotud ülemaailmse majandus- ja finantskriisiga. me oleme kindlad, et meie dialoog vajab süvendamist ja meie suhted tihendamist. meie kaks äh, piirkonda peavad töötama koos, mitte ainult selleks, et lahendada praegust kriisi ja leida sellest väljumise strateegia me peame ka tegema koostööd, aga ka selleks, et välja töötada ülemaailmse juhtimise struktuure, millest oleks kasu meile kõigile. veel kord tervitan kolleege Lõuna-Aafrikast. posadu. Nyní přistupme k pořadu našeho jednání v rámci společné rozpravy